kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks. annan sõna raportöörile neljaks minutiks, palun, härra Fernandes. Vice-president, komissaria Georgieva, kompliment também. lugupeetud president, sooviksin äh, õnnitleda kõiki kolleege koostöö eest Euroopa Liidu eelarve on oluline eelarve, me räägime siin miljarditest eurodest. Euroopa Liidus, kus on eelarve suurenenud ning liikmesriikide arv suurenenud, kui me võrdleme seda näiteks USA-ga ja vastavalt SKT-le, siis moodustab see kakskümmend protsenti SKT-st, aga samas on tegemist väga olulise lisandväärtusega eelarvega. kaheksakümmend, üheksakümmend neli protsenti äh, eelarvevahenditest läheb investeeringutest ja väike osa ainult halduskuludeks ja toimimisega. tegemist on eelarvega, mis paljude liikmesriikides moodustab viiskümmend protsenti investeeringutest tegemist on äh, eel-, projekt, raportiga, mille kohaselt me soovime kaks tuhat aasta, kuusteist aasta eelarveprojekti kolmepoolseid läbirääkimisi pidada. tööhõive algatusel on juba menatu-, määratud kuus miljardit eurot kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aastal. kaks tuhat kuusteist aastal leiame me, et see kava peaks jätkuma ja sellepärast me soovime äh, kulutusi jätkata. selge on, et äh, COSME programm äh, vajab samuti toetus ning Euroopa ühendamise rahastu millele on vaja erilist tähelepanu pöörata. me ei tohi unustada äh, solidaar-, sisemist solidaarsust, mis puudutab ühtekuuluvust, mis aitab töökohti toetada, aitab innovaatilist lähenemist ja ettevõtteid ja teadus-arendustegevust. ühtekuuluvuspoliitika äh, täidab lisaks nendele eesmärkidele, samas ei tohi me unustada ka seda, et meil on vaja toetada kõige vaesemaid piirkondi ja liikmesriike, kes on raskustes. me peame aitama ähm, äh, inimväärikust, me peame üles näitama solidaarsust ka Euroopa Liidu sees, lisaks ka äh, Euroopa Liidu väline solidaarsus, me ei tohi unustada seda, mis toimub Süürias, me ei tohi unustada põgenikke, neid, kes äh, Vahemerel jõuavad ja ka selleks on määratud olulised vahendid, me tahame rõhutada, et kärped erinevate ametite osas ei tohiks toimuda pimesi. kui vähendatakse töötajaid, peame arvesse võtma, millised on selle eh, tagajärjed meil on erinevad ametid, näiteks äh, varjupaigaamet, kui seal töötajaid vähendada, siis äh, too, läheb see palju kallimaks äh, maksma kui säästud, mida on võimalik teha. me peame arvesse võtma ka võetud kohustusi mitmeaastase finantsraamistiku osas, me peame arvesse võtma paindlikkust, mida me soovisime näha ja mille me lootsime saavutada nõukoguga. me nõukogu peaks toetama võetud kohustusi, meil on vaja sidusat tegutsemist, äh, lisa, arvesse võttes tehtud avaldusi, nõukogu peab määrama piiravad vajalikud selleks, et oleks võimalik täita eesmärgid. ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kõiki variraportööre, kõiki fraktsioone, kes on selle raporti koostamisse panustanud ja parlament peaks ühel meelel olema selle raporti toetamisel. suur tänu. ja nüüd saab sõna asepresident Georgieva, palun. suur tänu, lugupeetud president suur tänu, härra Fernandes, aitäh selle eest, et olete koostanud väga põhjaliku äh, volituse äh, kolmepoolseteks läbirääkimisteks äh, kaks tuhat kuusteist aasta eelarve osas. nagu öeldud, siis väga paljud on panustanud selle põhjaliku prioriteetide koostamise osas, millised prioriteedid ja kuidas kõige paremini ära kasutada seda rahastamist me toetame prioriteete, mis parlament on välja toonud ja me peame keskenduma majanduse elavdamisse. Te rääkisite ettevõtlusest, tööhõivest. me peame seda lähenemist toetama, kui me tahame, et Euroopa taas õitseks meil on vaja konkurentsivõimet, aga ka parem, elamisväärsemat elu meie elanikele. Te olete toetanud komisjoni algatusi, sealhulgas investeeringute kava, me oleme saatnud äh, vastava kirja välja ja mul on väga hea meel, et äh, seda just lähtuvalt äh, meie kokkuleppele on meil võimalik see koostada. samuti oleme nõus teiega äh, et lisaks sellele, et keskenduda majanduskasvale, peame me tagama solidaarsuse oma liikmesriikides ja peame arvesse võtma seda, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. eriti neid, selles osas arvestades inimesi, kes põgenevad sõdade eest, eriti kui see tegutab, tekitab probleeme ka Euroopa Liidus. seetõttu oleme me teinud, ette näinud vastavad kulukohustused, mille osas me oleme väga täpsed, kus on vaja eelarvet suurendada, eriti maksete osas selleks, et me saaksime neid prioriteete ellu viia sada nelikümmend kolm miljonit üheprotsendiline suurendus selleks, et vähendada varasemate aastate maksed ja me, et, et tasa teha puudujääk eelmistele aastatele, me oleme keskendunud kõige olulisematele valdkondadele, näiteks äh, neljandas rubriigis on ette nähtud äh, neljaprotsendiline Erasmuse osas kolmekümneprotsendiline äh, tõus ja meie lähenemine lähtub sellest, et äh, vajaduspõhisest lähenemisest, mitte rohkem, mitte vähem, aga seda, mis on vaja ja me loodame, et parlament toetab sellist äh, lähenemist, tahaksin rõhutada, et äh, parlamendi julgustusel oleme me, me prognoosinud oma vahendeid selleks, et ähm, üheskoos kõige paremini oma kulusid planeerida selleks, et kaks tuhat äh, kuusteist, äh, kaks tuhat neliteist aasta osas ei korduks varasemad probleemid. tahaksin kasutada seda võimalust ja tänada teid äh, selle eest, et te hääletasite muudetud eelarveprojekti ja tulevikus jääme lootma taaskord selliste, sellise järjekindla lähenemise eest, kui me midagi ütleme, et midagi teeme mingil ajal, siis me sellest ka kinni peame. ja, ja jään ootama neljateistkümnendal juulil toimuvat triloogi, kus me üheskoos saame kasutada neid võimalusi oma kodanikele selleks, et suunata raha sinna, kus äh, seda kõige enam vaja on. suur tänu ja järgmisena äh, komisjonide esindajad, kõigepealt härra Liits, üks minut, palun, Arengukomisjoni nimel. suur tänu, härra president. raportöörina arengukomisjoni nimel on minu jaoks olulised kaks aspekti. kõigepealt tuleb äh, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks humanitaarabi jaoks ette nähtud vahendeid oluliselt suurendada. Euroopa Liit peab äh, rahvusvahelise äh, tegutsejana paljude väljakutsega välja toime tulema, sealhulgas ka humanitaarkriisidega Süürias, Sudaanis, ka Ukrainas ja mujal. kuid humanitaar abi ei pea äh, mitte ainult kulukohustuste, vaid ka maksete puhul kajastust leidma, ainult nii on võimalik ta-, tagada, et rahalised vahendid on inimestele äh, abistamiseks kohe kättesaadavad. teiseks, ma tahan viidata selle, et äh, sugugi mitte kõik liikmesriigid ei ole pidanud kinni kohustusest anda null koma seitse protsenti oma SKP-st humanitaarabiks äh, see ähm, eesmärk peaks tegelikult olema juba saavutatud. Euroopa Liit äh, peab piisavalt rahalisi vahendeid oma eelarvest mobiliseerima, et see eesmärk saavutada. suur tänu! ning äh, tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni nimel saab sõna proua Klün. Uh, suur tänu, tööhõive komisjoni jaoks oli eriti oluline muidugi töökohtade äh, loomise meetmed strateegiat ettevõtluse ja ettevõtjate toetamiseks, kuidas me seda teeme, me soovime, et keskenduks VKE-de tugevdamiseks, VKE-d on meie majanduse selgroog, üheksakümmend protsenti majandusest äh, on just VKE-de kanda valitsused äh, ei saa tegelikult ise töökohti luua, aga nad saavad luua sellise töötluskliima, mis aitab kaasa töökohtade loomisele. muidugi ka noorte tööpuudus on väga oluline probleem, me soovime pidada arutelu selle üle, soovime, et sellele keskendutaks oluliselt selles arvamuses ja muidugi on oluline keskenduda sellistele sektorile nagu IT ja muud sarnased sektorid, kus on väga suur potentsiaal töökohtade loomiseks, nii et me soovime, et keskenduks nendele valdkondadele. suur tänu! E, keskkonnakomisjoni nimel härra Lavia. suur tänu, härra president, härra volinik, proua volinik suur tänu kõige eest, mida olete teinud, aga väga palju on veel vaja ära teha. muidugi suur äh, tänu ka kolleeg Fernandesele tehtud töö eest. ma arvan, et me oleme varasematest eelarvetest õppinud, et äh, kuna raha, kui rahalised vahendid on napid, siis äh, võib tulemuseks olla, et proja-, projektid satuvad raskustesse, sest on raskusi väljamaksetega keskkonnakomisjoni nimel ma nõuan, et äh, need programmid, mis on ette nähtud keskkonna jaoks selles eelarves, oleksid äh, mahuliselt vastavuses mitmeaastase äh, finantsraamistikuga. meil on rubriigi kolm all palju programme, mis on seotud tarbijakaitsega. sellele tuleb olulist tähelepanu pöörata, sest see mõjutab otseselt kodanike elu. keskkonnakomisjonis teostame järelevalvet ka teatud agentuuride üle, kellel on kohati probleeme oma tööülesande täitmisega, sest et neil on liialt vähe eh, personali ja ressursse võrreldes nende ülesannete mahuga. suur tänu ja nüüd ühtluskomisjoni nimel ähm, proua von Põsuit. suur tänu, härra president äh,, austatud kolleegid meie komisjon on äh, endiselt vastu sellele, et selliseid olulisi äh, programme nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, et nende rahalisi vahendeid vähendatakse selleks, et äh, toetada Junckeri plaani. Flandria on innovatsiooni tipus Euroopa tasandil ja ka mis puudutab Euroopa toetusi ja mina olen selle üle väga uhke, mina olen veendunud, et need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 olen arvamusel, et ähm, ühisturg on eriti oluline ka eelarve küsimustes. majanduskasv on loomulikult meie jaoks väga oluline, sellepärast on oluline, et meil oleks vastavad eelarveread äh, just siseturu jaoks. Euroopa Komisjon on teinud väga head tööd, tegemist on väga hea raamistikuga meie jaoks, suur tänu selle eest, kuid sellegipoolest tahaksin siinkohal rõhutada et meil on vaja tasakaalus eelarvet ka tolliliidu loomiseks ja standa-, standardiseerimiseks. kiiresti muutuvas olukorras on oluline, et me rõhutaksime eriti standardite olulisust ja siinkohal tahaksin veel üht eriliselt rõhutada, nimelt siseturufoorumid. käesolev aasta on viimane aasta selle foorumi ettevalmistamiseks ja me peame seda väga oluliseks, et äh, see äh, tõepoolest ka ellu viidaks. aitäh ja härra äh, Spiraki. proua juhataja, härra juhataja, austatud komisjoni esindaja, tõukefondid on väga oluline element meie majanduse hoogustamiseks erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. see on tegelikult nende riikide ainukene rahastamisvõimalus, kes täna on äh, kriisis. selleks, et äh, hoida sotsiaalset ühtsust äh, nendes riikides ning tugevdada majandust. seetõttu on äärmiselt oluline, et rakendatakse seda teekaarti praegu probleemi lahendamiseks, eriti mis puudutab maksmata arveid aastast kaks tuhat neliteist. nii et äh, väga oluline on selles osas tegutseda. kui me vaatame täna Kreeka olukorda, siis näeme väga selgelt, et äh, kogu äh, riik on tardunud ning raha ei jõua nendeni, kes seda kõige rohkem vajaksid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest rääkides peame me meie kohustusi tõsisemalt võtma just eriti kriisiriikides. me peame tagama seda, et et äh, olukord äh, nendes riikides paraneb äh, ning need majandused ennast uuesti jalule ajavad. oluline on ka see, et me tagaksime, et need rahad jõuavad reaalmajandusse. järgnevalt äh, palun äh, põllumajanduskomisjoni nimel äh, kolleeg Tõnano ja kaheks minutiks. Yes. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais suur tänu, härra juhataja, austatud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, raportööri härra Fernandest, ta saavutas seda, et erinevad komisjonid jõudsid kokkuleppele neljateistkümnendal juulil on tulemas siis kolmepoolsed läbirääkimised, tuletaksin meelde mõned prioriteedid meie jaoks nendel läbirääkimistel, kõigepealt on meil kindlasti vaja vähemalt tagada see, et eelarve oleks tasakaalus, eriti põllumajanduse osas, jah, EFSI on küll tore uudis, aga oleks väga kahju, kui selleks võetakse raha teistest eelarveridadest. seega ma arvan, et kõiki tuleks kaitsta, tuleks kaitsta põllumajandusridu ja samas äh, toonis siis ma ütleksin, et meil on äh, reservvarud, ähm, mida tuleks säilitada, sest et põllumajandus äh, silmitsi kriisidega, olgu selleks siis Venemaa kriis nagu praegu, olgu tegemist ähm, mõne loomataudiga või äh, oleks või on äh, põhjuseks äh, kahjurid ja nii edasi, selleks on meil vaja kriisireservi ja me peame kasutama selleks ära siis lagede marginaale ja ma, tuleb kaitsta näiteks ka piimaprogrammid koolides nii et põllumajandus on üks kõige olulisemaid äh, punkte, see on Euroopa poliitikatest kõige integreeritum, aga on ka teisi poliitikaid, mille osas peaksid olema, me peaksime olema väga valvsad, eriti rubriigis B. sellest on juba räägitud, noorsootagatis on väga oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks, on väga tähtis, et äh, me suud-, saaksime siiski tagada rahastamisega siin. ja nüüd äh, rändeküsimused äh, juba mõnda aega räägitakse väga palju sellest teemast ja loomulikult tuleb äh, rändepoliitikat ka kuidagi rahastada, tuleb leida lahendus. ja eriti tuleb tähelepanu pöörata ebatasakaalule, mis meil on praegu makseeraldiste ja kulukohustuste vahel ja me kavatseme olla eelarvekomisjonis väga valvsad selles küsimuses, suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg äh, Katek, aga teda ei ole saalis, härra Kateki pole saalis ja seega anname nüüd äh, sõna komisjoni, kultuurikomisjoni esindajale härra Strojevski, üks minut palun. kultuura, z której jesteśmy tak dumni w Europie, powinna mieć wsparcie nie tylko. suur tänu. Äh, kultuur, mille üle me oleme Euroopas väga oh-, uhked, äh, me peaksime seda kõik toetama, mitte ainult liikmesriikides, vaid ka siinsamas Euroopa Parlamendis. ilma kõrghariduse kvaliteedita, ilma Äh, selleta, et inimesed ei oleks huvitatud äh, kõrgkultuurist osalemast, äh, oleme me kõik nõrgemad. mis tähendab ka seda, et me ei tohiks kindlasti vähetada, vähestada rahastust kultuurivaldkonda. meie noored on meie väga oluline sihtgrupp Äh, hästi haritud, haritud inimesed, äh, meil on rohkem vaja selliseid äh, programme toetada nagu loov Euroopa kodanikele, Erasmus ja Erasmus pluss. me ei ole kahjuks omast-, omistanud piisavat tähtsust pilootprojektidele, mis on juba hästi õnnestunud ja ei ole piisavalt toetatud ka teisi pilootprojekte, mis on kultuuri vallas väga tähtsad. näiteks Äh, räägin ma sellistest äh, pilootprojektidest, mille eesmärk on kultuuriürituste kohta äh, ja festivalide kohta informatsiooni kogumine. järgnevalt saab sõnaks, sõna kolleeg Mateera üheks minutiks. suur tänu, juhataja, ma tahaksin tänada kolleeg Fernandest selle töö eest, mida ta on teinud, see on vajanud väga palju energiat ja väga palju ka veenmisvõimet Äh, pean ütlema oma komisjoni nimel, et äh, sooline võrdsus peab olema kõikides poliitikavaldkondades äh, oluline Euroopa poliitikas. ma palun, et te kolmepoolsetes läbirääkimistes rõhutate ka seda, et oluline on vahendeid eraldada nendele programmidele, kus naisi nähakse ettevõtjatena, COSME, Euroopa Sotsiaalfond ning ka noorte tööhõive meetmed praegu on äh, väga palju neid naisi, kelle vastu on suunatud vägivalda äh, ja seetõttu on väga oluline ka teadlikkus tõstmise kampaaniate rahastamine, mis soolistest stereotüüpidest äh, aitab inimesi lahti saada. nii et sellepärast on oluline neid programme ka toetada. suur tänu. järgnevalt läheme me edasi fraktsioonide eeskõnelejate juurde ja esimesena saab sõna härra Pööge üheks minutiks, palun. juhataja, austatud kolleegid, ma toetan meie raportööri härra Fernandese nimetatud prioriteete ning keskendun nüüd äh, Äh, sellele, mis Väliskaubanduskomisjonis arutatud äh, sai kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas. me oleme jõudnud äh, järeldusele, et eelarve on väga oluline kaubanduspoliitika eesmärkide täitmise vahend ja seetõttu on vaja kindlasti va piisavalt vahendeid meie tegevuse jaoks. komisjoni teenistuste tegevusel tuleb silma peal hoida ning tugevamalt peame me tulevikus seisma selle ees, et kaubanduskokkulepet, kokkulepete ekspost ja eksante hindamine peaks olema äh, tugevamalt esindatud ning äh, samuti äh, Äh, eraldi raportite hindamine peaks olema meie eesmärk. Äh, loomulikult emotsionaalne debatt äh, globaliseerumise teemal tähendab seda, et Euroopa Liidu vahendid peavad olema tõhusaks kommunikatsioonistrateegiaks kättesaadavad WTO konverentsi jaoks kaks tuhat kaheksateist on samuti vajalik äh, vahendid eraldada ning samuti Aid for Trade programmi raames äh, nõrgematele riikidele toetusrahasid maksta. Äh, ma tean, et ka meie kojas aset leidnud diskussioon VKE-de rahvusvahelistumise osas on väga oluline ning selle jaoks on vaja leida vahendeid, suur tänu! Am să rog acum pe domnul Gaier să vorbească pe... Iar, suur tänu, juhataja äh, proua Georgieva, austatud kolleegid, äh, kui minevikus äh, oleme me rääkinud läbi nõukoguga ning mul on küll vähe, aga natuke lootust selles osas, et me oleme jõudnud uude ajastusse ehk kui me vaatame täna maksete kriisi, mis meie eest äh, on äh, ees, tundub, et äh, nõukogu on psühhoteraapia läbinud, katarsisest on läbi saadud ja nüüd toimub tervenemise faas nädalate jooksul on nüüd lepitud kokku selles, kuidas kontrolli alla saada meie maksete kriisi ning ma loodan, head kolleegid, et Luksemburgi eesistuja eh, peab silmas seda, mida Läti eesistuja kokku leppis ning seetõttu eh, tekib küsimus, kui eh, nõukogu vaatab selle eelarve ettepanekut, siis kas tehakse meelevaldselt otsuseid, nii nagu eelnevatel aastatel on tehtud, või on nõukogu poliitikas ka äh, tuntav äh, poliitiline prioriteet näha. see on äh, seda tähtsamgi, daamid ja härrad, et et äh, komisjon on teinud äh, oma äh, ettepaneku, kus maksete ja sissetulekud või tulude vahe on kümme miljardit ja see juhtub tänases olukorras, kus Euroopa Liit materdab juba raskete majandusraskuste käes. kriis Lähis-Idas nurjuvad riigid, näiteks Liibüa ja Ukraina kriis, see kõik on väga raske olukord kui äh, maksete poliitika äh, on oluline ja kui välispoliitika on oluline, siis selleks on meil vaja vahendeid. kogu välispoliitika ei seisne mitte ainult poliitikas, aga igasuguseid äh, instrumente on vaja rahastada. meie ees on väga palju väljakutseid, sellepärast et me peame ka EFSI, strateegiliste investeeringute fondi siia sisse ehitama sellesse eelarveperioodi. üks miljardit tuleb võtta erinevatest marginaalidest, aga see tähendab seda ka, et jooksvast eelarvest tuleb eraldada eraldada veel viis miljardit. väljakutsed on suured, daamid ja härrad, ma loodan, et me ei räägi mitte äh, ainult äh, vahendite kärpimisest, vaid poliitilistest prioriteetidest, see oleks meie jaoks uus äh, ajastu. suur tänu, järgnevalt härra Kölmel, palun üheks minutiks. suur tänu, juhataja. suur tänu ka äh, meie asepresidendile Georgievale suurepärase koostöö eest äh, selle äh, raporti ettepaneku alal. Äh, meie oma fraktsiooniga oleme väga rõõmsad selle üle, et eelarve läheb, astub samm õiges suunas, samal ajal oleme me ka natukene ka kurvad, sellepärast et ikkagi staatuskvoot siia sisse on kirjutatud Äh, hindan oma eelkõnelejat äh, härra Kairit väga, aga pean talle vastu väitlema siin tema meditsiiniprognooside osas. ma ei näe seda, et äh, maksmata arvete probleemiga me tegeleme siis, kui me samal ajal ka kulukohustused saja kolmekümnest miljardist eurost ette näeme, aga samas vähe maksevahendeid, nende tulude ja kulude vahe on kümme miljardit ja me igal juhul siin paranemisfaasist rääkida ei saa. kui meil parlamendis oleks tõeliselt julgust reformi algatuseks, mitte Äh, soov unelmaid ei paneks kokku ja siis äh, tulevad maksmata arved selle tulemusena välja. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Li kaheks minutiks. suur tänu, härra juhataja, volinik Georgieva, kallid kolleegid kõigepealt ma tahaksin tänada härra Fernandesit selle raporti eest, see on väga hea alus kolmepoolseks läbirääkimiseks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve vastab äh, praegusel kujul meie eesmärkidele majanduskasvu ja ettevõtluse toetamiseks, kulukohustused vähenevad kahe koma viie protsendi võrra, reaalselt siis üks koma kuus protsenti seega peaks äh, oluliselt äh, maksmata arvete kuhi vähenema ja meil on väga hea meel selle üle, et Georgieva eelarvekomisjon on teinud omavahel koostööd, kohandamaks eelarvet ja et oleks võimalik rakendada neid komisjoni lubadusi, mida nad andsid äh, oma mandaadi alguses. me peame keskenduma digitaalsele ühisturule, haridus, äh, koolitus, noorsoo- ja spordikavadele, toetama konkurentsivõimet, toetama talunikke ja loomulikult EFSI maksed. Euroopa Liidu eelarve vastab ka uutele arengutele Euroopa naabruspiirkonnas ja sealt enam, kaugemalegi jah, Äh, me peaksime olema väga ettevaatlikud äh, rändevoogude kasvava surve pärast. praegu ette nähtud MFF äh, laed on ilmselt aegunud. samas tuleb mõista seda, et pidevalt kasvav makseeraldiste hulk viitab sellele, et tegelikult ei ole reaalses mõttes makseeraldiste hulk kasvanud, Euroopa Liidu eelarve jääb seega enam-vähem samaks ja peame enda käest küsima, kas on siiski äh, õige see et, et nelja protsendi vähendatakse sotsiaalse äh, ühtekuuluvuse vahendeid, kui äh, liikmesriikide ja piirkondade vahel on nii suured erinevused. põhimõtteliselt me toetame eelarve peamisi eesmärke majanduskasvu toetamiseks, töökohtade loomiseks, rändepoliitika haldamiseks ja Euroopa Liidu peamiste eesmärkide täitmiseks. ma olen veendunud, et me saame kõige paremad võimalikud lahendused kolmepoolsetelt läbirääkimistelt üldiselt. nii. järgmisena saab sõna kolleeg Eni Riada. üks minut, palun. suur tänu äh,, härra juhataja kõigepealt ma tahaksin tänada härra Fernandest äh, tehtud töö eest selle raporti kallal ja on väga positiivne, et väga palju on äh, siin äh, meil ühisosa. jah, kuigi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mandaadis on midagi muutunud küll, aga siiski samad negatiivsed kasinuspoliitikad jätkuvad, neoliberalistlik agenda, mida peale surutakse ka selle eelarvega. Kreeka praegune kriis peab olema näide, peaks olema meile õppetunniks selle kohta, et sellelt äh, ohtlikult teelt tuleb äh, kõrvale astuda, me peame tagama, et inimeste vajadused oleks kaitstud, töökohad peavad olema kvaliteetsed ja kasv peab olema intelligentne ja jätkusuutlik. toeta tuleks rohkem ka ühtekuuluvuspoliitikat, on väga oluline, et me toetaksime neid riike, kes praegu sotsiaalmajanduslike kriiside tõttu äh, on suures kimbatuses mitmeaastane, äh, mitmeaastase finantsraamistiku, eelmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, tagajärjed on praegu veel tuntavad, äh, MFF tuleb üle vaadata. meil on kohustus kodanike nimel astuda õigeid samme ja investeerida inimestesse ennekõike. suur tänu, härra Maragall, kaks minutit, palun. suur tänu, härra juhataja no kõige parem asi, mis selle eelarve kohta on öelda härra Fernandes ja proua Georgieva, on see, et see suurt kahju kellelegi kaela ei too. see on ilusti tasakaalus ja me oleme ka maksujõulised, nii nagu ikka ja jälle, igal eelneval aastal ka oleme selle asja üle läbirääkimisi pidanud ja kokkuleppele jõuame. kaks koma neli protsenti on tõusnud kulukohustused, üks koma kuus protsenti makseeraldised. tegemist ei ole mm, tegeliku kasvuga, vaatamata sellele, et protsendimäär seda näitab. mõelge väljamaksmata kulukohustuste hulgale. selles osas äh, üritame me jõuda jätkusuutlikuma lahenduseni, aga tegelikult mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid ei ole tehtud selles osas, kuidas sellest väljamaksmata kulukohustuste hulgast äh, lahti saada. Äh, praegu astutakse esimesi samme ka selles suunas, et eelarve oleks keskkonna säästlikum, aga äh, samas on mõningad elemendid väga negatiivsed keskkonna mõttes, näiteks toodetakse jätkuvalt ITER-it üle viiesaja miljoni on juba see projekt meile läinud maksma, aga kokkuleppes tekitab see siiski rohkem küsimusi, kui annab mingisugust kindlust ja samas me ikkagi rahastame seda programmi. aga äh, kogu selle eelarve puhul on üks asi veel sümboolne. me nimelt äh, jätkuvalt tõlgendame oma eelarvet nii et eelistame teatud projekte, aga inimesed mujal kannatavad ja kannatavad päris kõvasti näiteks äh, inimesed Kreekas hakkavad seda kõike ise kohe tundma. Euroopa kasvatab oma eelarvet, aga nemad äh, on suurtes kannatustes, nende sissetulek on oluliselt vähenenud, riigi skp on oluliselt vähenenud, meie eelarve ei aita mitte kuidagi kaasa majandusarengule, suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Arnot no kui äh, laev on võtnud äh, suuna jäämäe suunas, äh, pööratakse laev tavaliselt ümber, mitte ei anda täiskäike jäämäe peale E, e, Euroopa eelarvega tehakse vastupidist. meie eelarve on umbes kolm korda suurem kui e, maksusissetulek, arvestades seda, kui palju läheb maksma liikmesriikidele veel Euroopa seadusandlusest kinnipidamine, siis on need summad veelgi suuremad. nüüd esitatakse uus sama eelarve sama Euroopa Liidu jaoks aga kui äh, kri-, kreeklased meile midagi on õpetanud, siis seda, et praegu pole küll aeg sama asja jaoks nagu enne. üks probleem on Euroopa põhimõte, järjest äh, äh, teineteisega seotum Euroopa Liit. ei mõelda üldse sellele, et tegelikult suveräänsed riigid saaksid kõike teha tõhusamalt, tõhusamalt kui Euroopa bürokraatia. suur tänu, härra Arnold järgmisena saab sõna kolleeg Montel üheks minutiks. suur tänu, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve näitab Euroopa Liidu äh, seda imelist uskumust, et äh, vaadake seda, mis ma räägin, mitte seda, mida ma teen see et, et äh, kahe koma nelja protsendi võrra on Euroopa Parlamendi eelarvet suurendatud kahe protsendi võrra Euroopa Komisjonis äh, tõuseb töötajate palk viis koma neli protsenti pensionäride pension. Brüssel peaks siiski enne teistele ettekirjutusi tegemist äh, kasinuspoliitika ellu viima. Äh, aga sellegipoolest nad sekkuvad liikmesriikide siseasjade. nüüd see Junckeri plaan, mis on mingisuguse Euroopa unelma kõikide soovunelmate lahendus, ei toga mitte midagi makromajanduslikku abi on ette nähtud Ukraina jaoks, kes ei ole tegelikult üldse Euroopa Liidu liikmesriik ja samas äh, äh, põrgutakse tagasi Kreekat aitamast. eurooplaste solidaarsusel on piirid nii-öelda, tundub. Äh, inimõiguste ja demokraatia eelarvereale tõstetakse kahe protsendi võrra vahendeid, aga Martin Schulz tahab Süüriisa ajastule lõpu teha ja vahetada selle välja tehnokraatide ja ebademokraatliku valitsusega. härrad äh, Preda, teil on poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin tänada meie raportööri härra Fernandesit, et äh, ta võttis arvesse välisasjade komisjoni seisukohta e-, eelarve osas, äh, mille on esitanud meile Euroopa Komisjon oluliselt on tõusnud siis meie eelarve ridade toodud vahendid ja tehakse jõupingutusi tõsiselt, et vähendada lõhet makseeraldiste ja, ja kulukohustuste vahel. Euroopa Liit peab olema oma ambitsioonide kõrgusel, oma poliitilise ambitsiooni kõrgusel, see tähendab seda, et ka eelarve peab vastama nendele ambitsioonidele. ja on oluline see, et lõppeelarves jääksid praegused äh, Äh, eelarves ette nähtud tõusud alles ja need on väga olulised, sellepärast et terve rida Euroopa Liidu programme on äh, panustanud stabiilsusele ja rahule, aga praegu on nendel väga palju raske tegutseda ja osaliselt on ajalisel põhjusel suisa peatatud programmid. välispoliitika osas meie parlament äh, äh loomulikult tahab kõige rohkem tegutseda meie lähinim-, naabruspiirkonnas nii idas kui ka lõunasuunas, selleks on vaja eelarvesse piisavalt vahendeid, et aidata neid riike, kes on meie ümber ja ma arvan, et on väga oluline, et äh, see eelarve näitaks ka seda, kui äh, oluliseks me peame inimõiguste ja demokraatiate aluspõhimõtete kaitsmist nii meie lähinaabruskonnas, aga ka kaugemal ja ma loodan, et meie lõplik eelarve siis äh, vastab meie välispoliitika peamistele suunistele. suur tänu, härra juhataja! suur tänu teile, härra Breda! proua Isabel Toma järgmisena, üks minut kõneaega. mikrofon palun kõnelejale, mikrofon. mikrofon, proua Toma. proua Toma pidi kahjuks lahkuma saalist, sellisel juhul saab sõna härra Ashworth. üks minut kõneaega siin raportis räägitakse vastutuskohustusest äh, et ähm, suurtes küsimustes räägime palju, kaasa väikestes küsimustes vähe, see on väga julgustav ja suur tänu volinik Georgievale, kes äh, toob äh, tarka talumehe mõistust äh, kogu sellesse eelarveprotsessi tugevalt juurde, aga mul on üks mure meie parlament on väga huvitatud sellest, kuidas eelarve kokku pannakse, aga väga vähe huvitab meid see, mis sellest eelarvest saab mis on selle eelarve tulemused, see ei ole vastuvõetav, kallid kolleegid, me kulutame maksumaksja raha ja samas ei ole meil mitte mingisugust võimalust arvestada seda, mis selle raha eest saab, meil ei ole mitte mingisugust äh, ähm, võimalust mõõta tõhusust ja ka mingisugust järelevalvet korraldada ja tulemuseks on see, et liiga tihti rajanevad otsused poliitilistel traditsioonidel ja liiga harva äh, korralikel äh, tõestatud tõenditel suur tänu, härra Ashworth. järgmisena saab sõna härra Dupre, teil on poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid Teid see ei üllata, et ma tahan toetada meie kolleeg Jose Manuel Fernandesi raportit. ma tahaksin teda eriti tänada selle eest, et ta on väga selgelt prioritiseerinud need kolm E-d ehk majanduskasv, töökohad ja noorsoo, Euroopal on vaja majanduskasvu, nii nagu on vaja inimesel leiba. ja sellepärast ma tahangi toetada seda soovi, et tuleb tagada toidutarnekindlus Euroopas, tuleb strateegilised investeeringud tagada ja üritame äh, tagada samas siis selle, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu jääksid puutumata kärbetest. samas ma toetan ka seda, et tuleb kindlasti rohkem rändepoliitikale vahendeid ette näha, eriti kohe äh, praegu selleks, et kuidagi hallata mm, varjupaigataotlejate hulka liikmesriikides. on skandaalne muuseas, et on liikmesriike, kes äh, tõukefondidest raha saavad, ei näita üles äh, solidaarsust äh, ega võta vastu isegi kümmetkonda varjupaigataotlejat. ja meie raportöör on ette näinud korralikud vahendid Euroopa julgeolekuagenda elluviimiseks, mille hiljuti komisjon välja käis. terrorioht on tõeline ja see jääb selleks, et sellele vastu astuda, on väga oluline, et Euroopa agentuuridel, eriti Europolil oleks piisavalt vahendeid ja nüüd ma pöörduksin Euroopa Komisjoni poole, tuleks äh, teha lõpp äh, minu meelest äh, erakordselt idiootlikule süsteemile sekkub, aga härra juhataja, kus see raha ei ole võimalik näha ette varust hädaolukordade jaoks? Eh, aitäh härra Fernandes, meie fraktsioon esitas terve rea muudatusettepanekuid, mõned nendest läksid teksti sisse ja meie arvates muutsid seda ka paremaks. üldine meie kriitiline märkus aga selle eelarvekava kohta on see, et see on liiga ebapiisav ja liiga jäik. see ei vasta nendele väljakutsetele, mida esitab praegune kriis ja mida süvendab kokku öö, siis säästupoliitika. kvaliteetsete töökohtade loomine ning öö, tootlikkuse tõstmine on tähtsad, niimoodi, et Euroopa majandus oleks jätkusuutlik. meie ümber jätkub sotsiaalne draama või sotsiaalsemad draamad, mis mõjutavad väga paljusid inimesi. kreeklased on äsja öelnud väga-väga valju häälega, et nüüd aitab sellest Euroopa säästupoliitikast. aitäh, kolleeg Hübner, poolteist minutit. aitäh, ma räägin põhiõiguste komisjoni nimel, kellel ei ole eelarves ähm, väga põhimõttelisi küsimusi, aga paar asja siiski meie poolt esiteks, kodanike Euroopa programm, komisjon on suurendanud selle rahastust ning ma siiralt loodan, et seda ka edaspidi ei puudutata läbirääkimiste ajal. tänapäeval napib usaldust, me peame parema kontakti saavutama inimestega, me peame arusaamist, vastastikust mõistmist parandama, see programm on väga oluline selleks ning Euroopa kodanike initsiatiiv taaskord väga tähtis osalus demokraatia tööriist. me soovime, et see oleks eelarves nähtavam. ettepanek on seetõttu, et oleks eelarveneutraalne alarubriik, mis muudaks selle nähtavamaks. tänan! ja kolleeg Moody, üks minut. aitäh, aitäh kolleeg Fernandesele selle raporti eest. ma tervitan ka seda, et volinik Georgieva on keskendunud just nimelt majanduse taastamisele. aga asi ei saa piirduda majanduse vormimisega täna, see peab olema seotud ka homse päevaga majanduses ja sellepärast Horizon kakskümmend kakskümmend on ääretult oluline ja kaks tuhat kuusteist eelarvedialoogi tuleks kasutada selle tugevdamiseks. teadusuuringud ja innovatsioon, mida Horizon kakskümmend kakskümmend abil toetatakse, on need asjad, mille abil meil on võimalik tulevikus luua kvaliteetseid töökohti. tulevikus on tulemas väga suured tehnoloogilised muudatused ja just nimelt nende abil on meil võimalik kindlustada, et need põlvkonnad, kes tulevad pärast meid, et neil on need töökohad, mis nende jaoks nii ääretult vajalikud on. aitäh ja kolleeg Kuzmjuk, üks minut. aitäh, juhataja, volinik. ma sooviksin öelda, et sada viiskümmend kolm miljonit kulukohustuste assigneeringuid ning maksete assigneeringud küm-, kümme miljonit vähem võrreldes eelmise aastaga. Te näete kahekümne, kahe koma nelja protsendilist vahet, mis tähendab realistlikult, et tegelikult mingisugust kasvu ei ole. seepärast võib komisjonil tulla raskusi kõikide maksete väljamaksmisega, kuigi kolmepoolsetel läbirääkimistel me kuulsime, et kahekümne neljalt miljardilt äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast neid vähendatakse. ühesõnaga, põhimõtteliselt on plaanis vähendus, mis on äärmiselt tervitatav. aga samas on probleem, kui väga kõrget maksete aring, assigneeringuid ei ole. asi on lihtsalt selles, et kogu see asi puudutab ju eelmist eelarveperioodi ja, ja see tähendab seda, et siin on väga palju, tähendab see hoiab seda probleemi jätkuvalt üleval. kolleeg Olbrist, kaks tuhat kuusteist on väga oluline lähtepunkt. alustuseks on meil võimalus proovida tegelikkuses, kas meie institutsioonide vahelised lepped ka hästi toimivad maksete alal. kaks tuhat kuusteist peaks äh, maksmata maksete kogusumma vähenema kahele miljardile ja veel saame me näha, kuidas see uus süsteem siis tööle hakkab. kaks tuhat kuusteist me peaksime nägema ka esimesi nii-öelda Junckeri fondi vilju. sellega nimekiri veel ei piirdu, me peaksime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nägema ka esimesi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarve äh, perioodi vilju, ma loodan siiralt, et tehakse ka esimesed väljamaksed. tegelikult see on väga oluline, see on seotud küsimusega, et kas need esimesed väljamaksed eh, nüüd lõpuks ometi ei tekita nii palju vaidlusi ja tülisid kui varem. nüüd kaks tuhat kuusteist raha kasutamine. see sõltub paljudest asjadest, kaasa arvatud meie vahe, vahe nii-öelda aruandest. aitäh, kolleeg Negrescu, üks minut. suur tänu, juhataja, kolleegid. Euroopa Parlament läheb kolmepoolsetele läbirääkimistele ääretult selge seisukohaga e Euroopa eelarves on ääretult oluline, et me keskenduksime investeeringutele, et me keskenduksime kodanikele ja sõnum on seetõttu lihtne. soovime eelarvet, mis investeeriks inimestesse, mis looks töökohti ja kindlustaks elukestva õppe. VKE-d on elulise tähtsusega, samuti ka kõikvõimalikud sellised ressursid, mis käsitlevad meile tähtsaid küsimusi. komisjonilt ootame rohkem läbipaistvust ja avatust maksete osas. me sooviksime, et nad lubavad, et nad äh, teostavad eelarvet Euroopa inimeste huvides. aitäh, kolleeg Marinescu, palun! suur tänu, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve tuleb nüüd äh, arutelule, aga õnneks on meil härra Fernandes äh, läbirääkija, te tunnete teda juba väga hästi, ta oli meie pealäbirääkija ka EFSi osas ja ta oskab läbirääkimisi pidada väga ilusti, nii et muret meil ei ole kindlasti, proua volinik. aga esimest korda mm, on äh, siis loota, et me saame oma eelarve tasakaalu kakskümmend viis miljonit on meil eh, siis välja maksmata külukohustusi. selles osas tuleb midagi ette võtta ja Horisont kaks tuhat kakskümmend peab ka saama korda ja vahendid jääma puutumata, nagu ka Euroopa ühendamise rahastust rahastu puhul. meie eh, raportööri seisukohad on väga selged eh, ja ootused nende läbirääkimistega seoses on väga kõrgel. ma loodan, et äh, seekord lähevad need läbirääkimised teistmoodi nagu eelmine kord viimasel hetkel öö, äh, on siis öö, äh, alati jõutud kokkuleppele, seekord see võiks minna teistmoodi. me tahaksin tagada selle, et meie eelarve oleks ilusti tasakaalus, et me oleme võlad ära maksnud, et öö, ühtekuuluvuspoliitika saab rahastatud ja öö, samal ajal eh, siis ka EFSile leitakse vahendid ja ma arvan, et eh, me peame selgelt eh, tõestama seda, et, et me suudame oma eelarve tasakaalu saada. suur tänu! proua Tomaa, ta pole saali, aa ah, siiski, siiski, siiski, proua Tomaa suur tänu, härra juhataja, proua volinik, andke andeks, aga täna on tõesti natukene teistsugune päev kui tavaliselt. proua volinik, te võib-olla arvate, et äh, ma suhtun halvasti äh, teisse, aga see, et ma jäin äh, äh aga see ei ole nii, ma tahaksin lihtsalt öelda, et ähm, tõesti, meil on probleeme nende väljamaksmata kulukohustustega nüüd on vähemalt eh, ette nähtud eh, see, et, eh, et neid, seda võlakuhja hakatakse vähendama, aga siiski väga palju küsimusi on õhus. mida arvavad sellest liikmesriigid, kas nõukogu on nõus oma võlad ära maksma, sellepärast et aasta-aasta järgi me näeme jät-, jälle ja jälle seda, et nad räägivad solidaarsusest ja, ja teineteise toetamisest, aga ei tee selles osas mitte midagi lisaks sellele on kümme miljardit äh, äh, uus äh, võlg tulemas ja me ei näe ette siin mitte mingisuguseid lahendusi, nii et makseeraldiste kriisi lahendamine on tõsine probleem ja praegu on võimalus see lahendada. nüüd eelarve puhul ikka ja jälle on nii, et programmi aastate lõpus siis see võla hulk muudkui kasvab ja kasvab, aga liikmesriigid peaksid midagi ette võtma. nüüd meie mitmeaastase raamistiku mudel kui selline on seega täiesti aegunud, süsteem on läbipaistmatu ja see õõnestab meie liitu. täna räägime me siin sellest asjast loomulikult arvestades seda, et eelarvemenetlusel on teised teatud piirid, eelarve jah, tõusab, aga kaks miljardit eurot on siiski marginaalides, justkui Euroopal ei olekski vaja investeeringuid Eh, see eelarve toob välja prioriteedid, eh, me peame seda tervitama, aga me siiski teame, millised on Euroopa tegelikud eh, nõudmised praegu, null eurot on ette nähtud nendele miljonitele noortele inimestele, kes on tööta. üks lause veel lõpetuseks ütleb härra juhataja ja proua Damo ütleb, et sellega ma lõpetangi. Äh, suur tänu, härra Ždehovski, teil on üks, on poolteist minutit kõneaega lugupeetud juhataja, alustaksin tänusõnadega voliniku aadressil. volinik on loonud läbirääkimisteks väga hea atmosfääri ja koostööks väga, väga hea atmosfääri. mul on väga hea meel, et te regulaarselt käite meil külas. teiseks ma sooviksin tänada raportöör Fernandest ta on käinud äh, meie mm, kodanikuvabaduste komisjonis, kus mina raportöör olen ka külas. nüüd paar sõna ka eelarvest. turvalisus meie kodanike jaoks on üks Euroopa Liidu kõige tähtsamaid ülesandeid. seetõttu usun ma, et antud eelarve ei tohi jääda alafinantseerituks, nii nagu ta seda praegu on kodanikuvabaduste, kodanikuõiguste komisjon püüab praegu Europoli, Eurojusti ja Frontexi eelarvet kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suurendada, sellepärast et on selge, et praegu neil vahendeid napib. on vastuvõetamatu, et vaid üks protsent Euroopa Liidu eelarvest on eraldatud julgeolekule. me peaksime väga-väga tõsiselt välja mõtlema sellepärast julgeolekule erandatavale, eraldatavatele vahenditele, sellepärast et julgeolek ei saa läbi ilma nende vahenditeta. härra Vandekamp, üks, poolteist minutit. aitäh, juhataja. ma väga usun ja usaldan raportöör Fernandest täpselt sama palju usaldan ja usun ma proua Georgievat. kui te viite selle teema lõpp, eduka lõpuni, siis saab see olema üsna lihtne. ühelt poolt nõukogu soovib, et Euroopa teeks järjest rohkem, aga on äärmiselt tagasihoidlik, kui asi puudutab kogu selle rohkema tegevuse rahastamist. me peame oma usutavust parandama kui me soovime teha uusi asju, siis me peame lahti saama vanadest asjadest ja ma arvan, et me peaksime seda kõike tegema ka pisut rangemalt. kogu aasta ähm, eelarve on alati väiksem kui ähm, ette nähtud raamistik ja siin on ka küsimus, et mida teha siis nende maksmata arvetega, kas tegeleda nendega või saata raha tagasi liikmesriikidele. eelarveraamistik peab olema paindlikum, mina tegelen parlame-, tegelen transpordiküsimustega ja mina sooviksin teada, kuidas on Euroopa ühendamise rahastult rahade tagasisaamisega härra Kadek, ähm, suur tänu, härra juhataja, proua Volling, kallid kolleegid, suur tänu kolleeg Fernandes ära tehtud töö eest ja mul on väga hea meel näha, et äh, meie eelarve praegu vastab nendele prognoosidele, mis on ette nähtud ähm, merendus- ja kalanduspoliitika jaoks. tuleb meie laevastikku uuendada, tuleb äh, ka äh, lossimiskohustuse osas muudatusi teha, see on kõik väga oluline. praegune äh, selleks äh, peab meil olema ka piisavalt vahendeid. kalanduskomisjoni jaoks on väga oluline see, et äh, makseeraldised äh, teeniksid meie ühtset kalanduspoliitikat aga siiski kalanduskomisjon on seisukohal, et kahjuks ei ole meil piisavalt vahendeid ette nähtud rahvusvaheliste lepingute täitmiseks ja kalastuskorralduse eesmärkide täitmiseks. see on väga kahetsusväärne, kalanduspoliitikas viidakse, viiakse praegu läbi reformi ja me tahame, et äh, saavutataks maksimum jätkusuutlik saagikus aastaks kaks tuhat viisteist. selleks on aga vaja vahendeid, me peame järjekindlalt tegutsema ka eelarve mõttes selles osas ja ma lo-, äh, ei taha näha, et, et kuidagi vähendatakse komisjoni poolt, proua voliniku poolt tehtud öö, äh, ettepanekuid. suur tänu, järgneb vaba mikrofoni osa. viis kolleegi on sõna soovinud, kõik sõna ka saavad ja alustageme härra Novakovist, üks minut. lugupeetud asepresident president, lugupeetud volinik, inimesed väljaspool ähm, parlamendisaali ei huvitu arvatest, neid huvitavad tulemused. tulemused on olulised. meil on palju väljakutseid Kreeka, Ukraina, Põhja-Aafrika ja üldse suhteliselt viletsal järjel majandus kõikide nende peale on selles eelarves mõeldud, aitäh selle eest, suur aitäh ka kolleeg Fernandesele. mina olen suhteliselt noor inimene ja sellepärast me sooviksime eriti tähe-, tänada noorte peale mõtlemast ja Erasmuse peale mõtlemast äh, selles eelarves ma loodan, et me suudame järjest rohkem ähm, hääletada selliste eelarvete poolt, aitäh. aitäh, juhataja. me räägime siin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest ja sellepärast peame esitama põhjapaneva küsimuse. sada viiskümmend kolm miljardit eurot, on see piisav? on see piisav Euroopa probleemide lahendamiseks? arvan, et ainult osaliselt. positiivne on minu meelest aga see, et järgmisel aastal on rohkem rahasid investeeringuteks. tervitan ka seda, et esimene kord on stabiilsuse ja julgeoleku jaoks rohkem rahasid ette nähtud selles eelarves, kuid selles eelarves on ka väga suur nõrkus ja see on seotud VKE-dega, ärme unustame seda, et just VKE-d loovad töökohti. töökohad just nimelt ongi meie jaoks põhiline väljakutse ja sellepärast on meil vaja rohkem ähm, vahendeid. kolleeg Marias, üks minut. juhataja, me räägime täna kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. maksed ja kohustused äh, Äh, on ette nähtud, äh, mida aga ei saa võrrelda nende miljardite äh, eurodega, mida on makstud praegu liikmesriikide poolt selleks, et panku päästma. Dragil on miljardeid raha selleks, et osta erinevaid võlakirju, nii et meie eelarve on tegelikult näputäis sellega võrreldes äh, kui me vaatame aga kuue, kahe tuhande kuueteistkümne aasta eelarvet, siis oluline on võidelda vaesusega, luua töökohti, hoogustada tööturgu, samuti peame toetama VKE-sid, meil on vaja territoriaalset ja sotsiaalset paremat koostööd, meil on vaja jätkusuutlikku põllumajandust, rohkem arendustegevust ja muud. meil on vaja äh, solidaarselt äh, rahastada lõunariike, äh, näiteks Kreekat järgnevalt kolleeg Jakovtšitš, palun üheks minutiks. oma mandaatu komisjoni. aitäh. kui soovime, et praegune komisjon edukas oleks oma töös ning et meie parlament edukas oleks oma töös, siis on pilt selge, et me peame investeerima majandusse ning majanduse kasvu. see näitab, kui edukad me oma töös oleme. olen täiesti kindel, et ühtekuuluvus poliitika kujutab endast tähtsat tegurit paljude liikmesriikide jaoks. olemasolevad andmed näevad, näitavad vägagi selgelt, et ühtekuuluvusfondi vahendid võimaldavad märkimisväärseid investeeringuid üle kogu Euroopa. muidugi Junckeri plaan on ka tähtis, see peab õnnestuma, me ei saa lubada selle läbikukkumist, see on oluline nii komisjoni kui parlamendi jaoks sooviksin mainida ka makromajanduslikke strateegiaid. mina olen parlamendi raportöör Aad-, Aadria mere strateegia osas ning mina arvan, et me peaksime mingisuguse ühisvahendi leidma regionaalsete nende strateegiate jaoks. mulle tohutult meeldis kuulda seda, et kaks tuhat kuusteist eelarve võimaldab anda raha vanematele riikidele. just sellist sõnumit ma soovisin kuulda, sellepärast et see tähendab suuremat ühtekuuluvust, aga muidugi me räägime üldiselt nendest asjadest ja selle küsida nii komisjonilt kui raportöörilt, millised käegakatsutavad vahendid need siis on, millistest eelarveridadest me räägime? mida Ungari inimesed saavad oodata? mida on ungarlastel oodata eelarvelt, eh, mis võiks peatada inimeste väljavoolu Ungarist teistesse naaberriikidesse? mida kavatsetakse teha selleks, et inimeste sissetulekut parandada, ma sooviksin väga konkreetseid vastuseid nendele küsimustele. aitäh ja nüüd volinik Georgieva, palun. aitäh, juhataja suur aitäh kõikidele, kes on sõna sekka öelnud selles arutelus. ma püüan vastata nendele küsimustele, mis on siin komisjonile esitatud. esiteks on olnud mitmeid kommentaare selle kohta, et on vahe kulukohustuste ja maksete vahel kaks tuhat kuusteist aastal ja osad mainisid, et murettekitav on see, et kulukohustusi on kümme miljardit rohkem kui eh, makseid ja et see ei aita seda mahajäämust likvideerida, mis eriti suur oli möödunud aastal. meie arvame, et seda ei juhtu ja põhjusi on kaks. esiteks sellepärast, et me maksekavas mm, võtame väga konkreetseid meetmeid, nii nagu parlament palus nii et kakskümmend neli kuni, kakskümmend neli koma seitsmelt kahekümnele saame ähm, vähendada käesoleval aastal ja veelgi rohkem ähm, järgmisel aastal neid maksmata arveid. ja ehk järk-järgult liigume normaliseerumise suunas. teine asi, kaks tuhat kuusteist. eelmine eelarve äh, raamestik enam sellele survet ei avalda sellepärast et möödunud aastal ja käesoleval aastal nõudis just eelmine eelarveraamistik märkimisväärseid makseid, aga samas äh, ei ole käivitunud veel uue eelarveraamistiku maksete periood. ehk seepärast järgmisel aastal on vägagi loogiline ja täiesti normaalne see kulu, see, et kulukohustused on suuremad kui maksed ja vahe on kümme miljardit. ja ma kinnitan teile, et me kogu eelarve täitmise jooksul jälgime väga teraselt seda, kas me just nimelt maksete, kas meie maksete pool on graafikus nii-öelda. siis olid küsimused majanduslike nagu andmete kohta, mille alusel on arvestatud need ühtekuuluvusrahad eelarves ja ühtekuuluvusrahad liikmesriigiti, sellepärast et tegelikult need ju vähenevad ähm, suhtes SKT-sse. kaks tuhat kuusteist toimub ümberarvestamine ja see tegelikult mõjutab ka ühtekuuluvusrahasid. kolmandaks, mitmed kõnelejad vägagi jõuliselt ütlesid, et nad soovivad, et see eelarve oleks erinev, et see keskenduks rohkem prioriteetidele, et me keskegi keskenduksime rohkem tulemustele, kolleeg Novakov näiteks mainis seda, ja et väga hoolikalt jälgitakse just nimelt seda halduspoolt. selles suunas me liigumegi, me oleme nagu see hiidlaev Queen Mary, mis, mille ümberpööramine merel ei toimu hetkega, selleks kulub aega. me jälgime ka seda, et iga euro, mida me investeerime, tooks palju kasu ja muidugi me peame seetõttu investeerima ka VKE-desse, sellepärast et sealt tulevad ju töökohad, sealt tuleb ju elatustaseme tõstmine või tõus riikides. eelarves me ei mõtle ainult selle peale, mida me otseselt VKE-dele kulutame, aga samuti ka selle peale, kuidas see Junckeri plaan laabub, kuidas seda tulemuslikumaks teha ja nii edasi. Ungaril oli väga konkreetne küsimus, et ähm, mis saab Ungari inimestest selle eelarve tulemusel? loomulikult me peame teile ähm, andma konkreetset informatsiooni ja ma näen, et mul on kõneaeg juba lõppemas, aga tegelikult see on pisut erinev võrreldes eelmise eelarvega. me nimelt vaatame Ungari puhul seda, et oleks äh, ühtekuuluvusfondi rahad, struktuurifondide rahad, põllumajanduseraldised ka äh, päris märkimisväärselt, seepärast et Ungaril on ju päris suur põllumajandus, aga samuti me loodame ka, et Junckeri plaanilt, plaanist läheb rahasid Ungarisse. idee on, et see ärataks üles kõik need ähm, talveunes olevad lik-, likviidsed varad, mis meil on. suur aitäh, juhataja ja härra Fernandes, ma väga jään ootama järgmiseid läbirääkimisi teiega, ükskõik kas need Ähm, toimuvad siis päeval või öösel, kuigi ma pisut, väga pisut eelistaksin päevast aega. suur tänu, ähm, proua volinik ja sõna saab nüüd härra Fernandes, palun. suur tänu, tahaksin tänada volinikku selle töö eest, äh, mida ta on teinud. Äh, samuti on ta kasutanud väga konstruktiivset lähenemist, mis on väga tore. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on aidanud kokku panna kaks tuhat kuusteist äh, aasta eelarvet Euroopa Liidu jaoks ning andsid mandaadi meile kolmepoolseteks läbirääkimisteks. Euroopa Parlament on oma ülesannete kõrgusel oma kohustustest kinni pidamas, ma olen kindel, et komisjon on samuti seda, me oleme väga valvsad, aga samas oleme väga pühendunud ja töökad, loodame nõukogult samasugust äh, suhtumist, loodetavasti on äh, nõukogu sidus oma lähenemises, äh, alati ei ole see niimoodi olnud. me teame ju seda, et mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmiseks on vaja ühehäälsust, aga mõned liikmesriigid aeg-ajalt hääletavad nende eelarvete vastu, mis on mitmeaastase finantsraamistikuga Äh, kooskõlas, vahel isegi veidike vähem ambitsioonikad. see ei ole üldse sidus lähenemine. kahjuks on liikmesriike Euroopa Liidus, kes jätkuvalt hääletavad iga Euroopa Liidu eelarve vastu, ilma selleta, et nende avalikkus või ilma selleta, et avalikkus teaks seda. nii et meie nõuame, et meie tingimustest kinni peetakse. me vajame paindlikkust ja just paindlikkuse tõttu kiitsime me mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eh, heaks, olgugi et see oli madalam kui eelmise rahastusperioodi jooksul eh, kui meil oleks võimalik paindlikkust kasutada, saaksime me eelmiste programmide eh, ja rahastus, eelmise rahastusperioodi rahasid kasutada, mis ei ole Äh, varem kasutatud ning äh, me saaksime samu, samuti Euroopa ühendamisrahastu ning Horisont kaks äh, tuhat kakskümmend eesmärke täita. nii et me peame minimeerima nii palju kui vähegi võimalik EFSI programmide mõju nendele kahele nimetatud programmile. ma olen kindel, et te olete kõik nõus, et kasv, tööhõive Eh, sisesolidaarsus, ka välimine solidaarsus, julgeolek eh, on tähtsad teemad ja sellepärast eh, ma loodan, et selle raporti poolt hääletatakse ja antaks mandaat. suur tänu, härra Fernandes ja nüüd läheme edasi, see arutelu on lõppenud. hääletus leiab oset, aset homme ja enne kui ma annan äh, koha üle proua Jäädenmägile, on mul veel üks avaldus teha vastavalt äh, lõikele sada üheksakümmend, artiklist sada üheksakümmend lõige üks on Euroopa Sotsiaaldemokraatide ja Progressiivide allianss öelnud, et homme Euroopa Liidu äh, rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis arutelul paluvad nad seda, et see arutelu lükatakse edasi, et kohal saaks olla arutelul ka kõrge esindaja. suur tänu ja proua Jäädenmägi võtab üle.